started. Okay, colleagues, um, thank... kolleegid, aitäh kannatlikkuse eest. ja alustame meie tähtsa kuulamisega ja mul on hea meel selle üle, et eh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoniga koos meie eh, komisjon eh, on selle kuulamise korraldanud ja see kantakse üle ka veebis. tegemist on üliolulise kuulamisega ja näitab ka, et meie kaks komisjoni teevad tihedat koostööd mitte ainult kuulamistel ja üritustel, aga ka õigusloomeliselt mitmetel teemadel teeme koostööd. ja härra Pimenta Lopes on naiste õiguste komisjoni poolelt ka siin tööd juhtimas. suur tänu. jah, kõigepealt juhatan sisse meie tänase kuulamise, meil on suurepärased külalised. ja ma ei tahagi aega raisata seetõttu. aga tutvustan seda, et mida me täna arutama hakkame. nii naiste ja lastega kaubitsemine rände kontekstis on täna teemaks. see on teema, mille suhtes kõigil on kujunenud oma arvamus. kõik teavad midagi, aga täna me tahame süvitsi minna ja mõelda, mida meie saame ära teha õigusloomeliselt mõtleme selle peale, kuidas sihipärasemalt reageerida omalt poolt siin parlamendis toimuvale. kui me räägime inimkaubandusest, siis mõlemad komisjonid on selle teemaga palju tegelenud, aga täna me koondame tähelepanu just rändeliikumisega seotud inimkaubandusele. kõik teavad, et inimkaubitsejad kasutavad ära nõrkused mis tekivad selles valdkonnas ja tekib selline hall ala, sest ei ole õiguspäraseid võimalusi kolmandate riikidest sisserändajatele tulla Euroopa Liitu. Neid õiguspäraseid võimalusi on vähe. ja kui nad olemas on, siis on need taganud pigem ikkagi liikmesriigid ja mitte Euroopa Liit nii et see on probleemiks. ja need inimesed, kes tahavad tulla, seetõttu satuvad olukorda, kus nende väärikus ja elu satuvad ohtu. meie komisjon käis hiljuti Nigeris ja ka Liibüas ja üritasime mõista, mis toimub nägime naisi Liibüas kinnipidamislaagrites ja IOM-i äh, rajatistes Akadeshis ja kuulsime, et paljud neist olid vägistatud. Äh, ja meie komisjon siin mõistab, kui ülioluline on teha midagi äh, humanitaarselt ja strateegiliselt ära. ja me käsitleme naiste ja laste olukorda ühelt poolt ja sellepärast meie kaks komisjoni koos otsustasid selle kuulamise korraldada. ja annan lühidalt sõna ka eh, naiste õiguste komisjoni aseesimehele Eh, tutvustuseks lühidalt. Eh, muito obrigado, senhor eh, presidente Claudio Moraes. É com todo o gosto que, que aqui estou e que tanto eh, dando visibilidade. suur tänu, mul on suur heameel omalt poolt eh, osaleda siin kahe komisjoni ühises ürituses. ja mul on mõned sissejuhatavad märkused. kui ma selleks valmistusin, siis tutvusin mõningate naiste äh, juhtumitega. Äh, ja mõtlesin siis, kuidas inimkaubandus mõjutab just naisi ja lapsi jah, me oleme kogunud kokku naiskomisjonis eh, öeldu sel teemal, oleme rääkinud eh, puuetega naiste vajadustest, oleme rääkinud ka naiste suguorganite kahjustamise nähtusest, eh, rasedate naiste olukorrast. oleme rääkinud oma komisjonis sellest, et on vaja koolitust nendele, kes aitavad äh, naisi ja tütarlapsi, annavad psühholoogilist abi. oleme rääkinud ka infrastruktuuri vajadustest, et piisavalt tervisealast tuge anda. ja toetada ohvreid kui me vaatasime läbi kõik need dokumendid, mis Euroopa Parlament on vastu võtnud ja kus ka eh, naiskomisjonil on oma roll olnud, siis me nägime, et on vaja poliitiliselt edasi tegutseda mitte ainult äh, võitluses inimkaubanduse vastu, vaid me nägime ka, et praegune süsteem ei lahenda probleeme. kui me vaatame parlamendi resolutsioone, siis viidatakse, nagu teie esimees ütles, vajadusele avada õiguspärased võimalused tulla Euroopa Liitu ja vajadusele võidelda inimkaubanduse vastu ja see seondub välispoliitika aruteludega ja inimkaubanduse puhul tuleb ka märkida, et naised ja lapsed, tütarlapsed on väga haavatav rühm, neil on väga spetsiifilised vajadused. ja miks me just nendega peame tegelema, kui kõneks on inimkaubandus? me oleme näinud, kuidas on tekkinud kahekümne esimesel sajandil uus orjuse vorm ja see mitte ainult põllumajandussektoris, vaid ka ehituses, kui me vaatame, kuidas ekspluateeritakse naisi ja lapsi, siis see on ekstreemne. lisaks prostitutsioon üle viiekümne protsendi inimkaubitsejate ohvritest, naistest, tütarlastest on olnud seksuaalse ahistamise ohvrid ja sellepärast me peame täna kõigest sellest rääkima ja ma olen kindel, et me räägime siin väga paljudest probleemidest ja räägime, kuidas poliitikutena mõjutada olukorda. räägime ka rändepoliitikast laiemalt nii Euroopa Liidu tasandilt kui ka liikmesriikide tasandilt. naiste ja laste ekspluateerimine on midagi, mille vastu tuleb meil tõhusalt välja astuda Just to see, I think if you can now uh, um, jah, ja nüüd tuleme meie suurepäraste sõnavõtjate juurde, kes meil täna on siin. aga ma tahan öelda, et ma pean lahkuma kell üksteist Dublini varjupaigasüsteemi teemade arutamiseks. seegi on ülioluline teema millega tuleb täna tegeleda, nii et eh, tahan tänada mm, kõiki, kes tagasisidet, meil on täna suurepärased sõnavõtjad siin meie kuulamisel ja tänan teid juba ette. jah, ja meid ei ole siin küll palju saalis, paljud jälgivad meid veebis ja samas meil on väga palju saadikuid, kes on teinud väsimatult tööd inimkaubanduse teemadega meie parlamendis. tahtsin selle veel ära öelda, enne kui ma pean lahkuma ja kindlasti me tegeleme selle teemaga edasi meie libekomisjonis. nii et ma annan nüüd juhtimise üle naiskomisjoni aseesimehele tutvustamaks meie tänaseid sõnavõtjaid. jah, alustame esimese paneeldiskussiooniga. E, nimelt naiste ja lastega kaubitsemise ärahoidmine ja ohvrite kaitsmine. E, siin on meil e, härra Ambrosi rahvusvahelisest rändeorganisatsioonist külalisena. ta tutvustab meile UNICEF-i uuringut. ja seejärel kuulame antropoloogilist aspekti. ja seda tutvustab Viktoria Mihalko ja kolmas eh, sõnavõtja on proua Agatis, kes räägib olukorrast koha peal tema on vabaühenduse esindaja. Nende vabaühendus töötab naisohvritega Nigeerias. nii et kõigepealt saabki sõna härra Ambrosi, kaheksa minutit. suur tänu. suur tänu võimaluse eest esineda siin teie ees. jah inimkaubitsemise ohvrite kaitsmine on minu organisatsiooni üks eh, tegevusala, aga üks ka väga tähtsaid eh, valdkondi, kus poliitikud peavad kiiresti ja tõhusalt tegutsema. mõtlema sellele, et kuidas me eh, reageerime, kui tegemist on inimkaubandusega. millist ühiskonda me tahame näha enda ümber kujunemas. jah, praegu, kui me vaatame, mis toimub Euroopas, äh, millised on rändevood, siis tõesti peame tegelema nende teemadega ja räägin paarist asjast äh, sissejuhatuseks. ränne ja inimkaubandus meie päevil. kõigepealt ränne, sealhulgas äh, naiste ja laste ränne põhjused on reaalsetes tingimustes. jah, me tihtipeale eh, läheneme siin eh, lihtsalt asjale lihtsustatult, võtame üks või kaks aspekti ja siis selle põhjal kujundame välja poliitika ja arvame, et, et eh, üks reageering lahendab kõik olukorrad ja probleemid. ei, kui me vaatame, kuivõrd mitmekesine on reaalsus äh, ka naiste ja laste rände puhul, siis me mõistame, kui keeruline on olukord ja siis saame ka tõhusamalt reageerida. arvud, arvud on olulised ja arvud on ainus asi, mis endiselt on objektiivne ja mitte subjektiivne arvamus. toon siin mõned näited naiste ränne ja laste ränne me näeme et, et nelikümmend neli koma kolm protsenti eh, migranttöötajatest maailmas on naised ja suurte oskustega naised, eh, kes töö nimel rändavad, on ka oluliselt eh, kasvanud. nüüd negatiivne aspekt on see, me näeme tihtipeale, et naised kannatavad kõige rohkem inimkaubanduse käes. seitsekümmend üks protsenti kõikidest tuvastatud äh, kauplemis, inimkaubandusjuhtumitest on naistega. Euroopas kolm neljast äh, inimkaubanduse ohvrist on naised. nii et äh, tegelik osakaal on, naiste osakaal on väga kõrge inimkaubanduses. ka laste ränne kasvab ja seda tõukavad tagant terve rida tegureid ja laste rände puhul tuleb eristada lapsi, kes on alaealised ja on, rändavad perega, on ka saatjate alaealised, väga noored sealhulgas, kes rändavad ja on lapsed, kes on Äh, lahku löödud oma pereliikmetest, kellega nad asusid teele. lihtsalt teel äh, nad kaotasid äh, sideme oma perekonnaga, kas seetõttu, et lihtsalt keegi suri või laps läks kaduma reisil. ja see tähendab, et Äh, ollakse väga vastuvõtlikud ekspluateerimisele, väärkohtlemisele, ekspluat- ja nii edasi. me teame, et inimkaubandus on seotud mitut liiki ekspluateerimisega, aga kui äh, tegemist on naiste ja tütarlastega siis, siis üheksakümmend kaheksa protsenti neist on seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ära kasutatud ja see puudutab ka alaealisi. mistõttu on tegemist väga keerulise ja ränga nähtusega. üks asi, mida peab arvestama ja peaks ka teil südamel olema siin parlamendis ja Euroopa Liidus, on see, et viimasel kahel-kolmel aastal lastega kaubitsemine on kasvanud. kui me räägime võitlusest inimkaubanduse vastu ja erinevatest mudelitest, kuidas kaubitsetakse erinevates piirkondades, mis on siis kas kaugemal või lähemal meile, siis eh, väga palju probleeme tegelikult saab alguse Euroopast ja sellepärast tõsine võitlus inimkaubanduse vastu peab just nimelt siin meie juures toimuma, mitte Põhja-Aafrikas või Lääne-Balkanil ja mujal maailmas ennekõike ja eh, meie rahvusvaheline rändeamet ja ÜRO eh, ülem, pagulaste ülemkomissari büroo on koostööd teinud ja Ida-Vahemere marsruuti analüüsinud ja see on kinnitanud meile, et põhjused eh, rändeks endiselt säilivad ja väga kaitsetud on endiselt sellel marsruudil naised ja lapsed, ükskõik, kas nad reisivad grupina või üksinda, kas nad põgenevad sõja või konfliktide jalust või tulevad majanduslikel põhjustel. aruanne käsitles kõiki neid põhjuseid ja vaatas ka riskitegureid ja käsitles seda, et kuidas kaitset suurendada. me oleme näinud, et kõiki liiki äh, sisserändajad, kes tulevad Kesk-Vahemerelt, sealhulgas ka naised ja lapsed, on suuremas äh, ohus, et neid hakatakse ekspluateerima, et nad äh, satuvad inimkaubitsejate küüsi ja need, kes üksi reisivad, samuti on äh, rohkem ja eriti lapsed on rohkem äh, Eh, ohus, et satuvad inimkaubitsejate küüsi ja põhjuseid on siin mitmesuguseid, tahetakse ekspluateerida neid eh, samuti elunditega kaubitsemise eesmärgil, ahistamise eesmärgil kaubitsetakse nendega ja lapsed, kes tulevad läbi Kesk-Vahemere, nendest väga suur hulk on öelnud, et neid on kas psüühiliselt, füüsiliselt või kuidagi teisiti ahistatud ja väärkoheldud. nii et me peame tõesti mõtlema selle peale, kuidas toime tulla sellega, mis toimub Kesk-Vahemerel ja võib-olla selle asemel, et iga hinnaga ära hoida inimeste saabumine Euroopa Liitu ja peaksime rohkem hakkama mõtlema selle peale, kuidas nende äh, Eh, heaolu kuidagi eh, tõsta, eriti nende oma, kes, eh, keda väärkoheldakse, ekspluateeritakse, ahistatakse ja sellepärast nad üritavad pääseda üle Vahemere laevadel, mis ei tohi kuskil silduda Euroopa Liidu territooriumil. ja viimane sõna Liibüa kohta see on üks kõige ohtlikumaid paiku, e, kus esineb kõige rohkem igasuguseid väärkohtlemise, ahistamise juhtumeid. E, e, nelikümmend seitse protsenti lapsi Liibüas on kas olnud röövitud või kinni peetud vastu nende tahet. üks neljast, see on siis kakskümmend viis protsenti lastest seal ütlevad, et need on arresteeritud või vanglasse heidetud, ilma et neil oleks juurdepääs olnud äh, õigusabile ja seadusvastaselt. kõik lapsed, keda me küsitlesime, on näinud oma silmaga surma, seksuaalset ah, ah, ahistamist, piinamist või vägivalda, kas nende endi vastu äh, on seda toime pandud või nende teiste vastu ja kuuskümmend viis protsenti lapsi, kes läksid Liibüasse, läksid, et sinna, et jääda, aga hiljem olid sunnitud sealt lahkuma edasi, sellepärast et kogesid vägivalda enda ümber. ja kolm-neli asja tahaks veel ära öelda. kõigepealt inimkaubandus on kuritegu, aga see on ka äritegevus. kui keegi kaubitseb inimestega, see tähendab seda, et keegi teine kasutab ära ohvrite teenuseid ja me peame olema sama agressiivsed nende vastu, kes kaubitsevad inimestega, kui ka nende vastu, kes kasutavad kaubitsejate ohvrite teenuseid. kas ekspluateerida neid tööl, sunnitööga või seksuaalselt, kui me seda piisavalt Euroopas ei tee, siis ei ole meil tulemusi, me peame süvendama koostööd liikmesriikide vahel ka uurimise ja kohtu alla andmise vallas ja peame aitama erasektorist partnereid. et tõesti tööpraktika oleks selline, et töötingimused paraneksid ja et tööjõud, mida nad võtavad tööle, oleks seaduspäraselt eh, neil tööl nüüd on juba ajast üle läinud, aga hea meelega vastan nüüd küsimustele. suur tänu. ja nüüd saab sõna Viktoria Mihalko, kes on antropoloog ja räägib sellest. On... mina räägin rohkem sellest, kuidas haridus aitab äh, probleeme ennetada inimkaubandusel on mitmeid äh, vorme ja seetõttu on ka võitluses inimkaubanduse ja orjandusega vaja kasutada erinevaid meetodeid. meil on vaja ennetust, vastutusele võtmist, äh, partnerlussuhteid ja jätkumeetmeid mina olen töötanud ühe partnerlusprogrammiga Ungaris ja ma näen, äh, et Ida-Euroopa riigid on teistsugused kui Lääne-Euroopa riigid. ma tahaksin rääkida paarist kriitilisest aspektist. Euroopa noored demokraatiad on teistsugused, seal on palju korru-, korruptsiooni ja sugude võrdsus on illusioon, mis säilib juba nõukogude ajast. naised ja lapsed on madalama sotsiaalse staatusega ja neil ei ole head majanduslikku või poliitilist positsiooni romisid diskrimineeritakse, eriti just Ida-Euroopas ning eh, seal, kus romisid on rohkem, on rohkem ka vaesust. Eurostat on eh, hinnanud eh, kõige kehvemateks piirkondadeks üheksa riiki Euroopa Liidus, mille hulgas on Rumeenia ja Bulgaaria. sotsiaalne mobiilsus Ungaris on madal, kuluks kakssada aastat, täpsemalt seitse põlvkonda, et need, kes on sündinud eriti vaeses piirkonnas, jõuaksid elus edasi. Hiinas ja Indias on olukord võrreldav paljude inimeste jaoks on nii, et äh, kui nad äh, saavad laenu ja kui nad saavad vabalt liikuda, siis ainult nii on neil võimalik oma probleeme lahendada. Pole ime, et Ungari, Poola, Bulgaaria ja Rumeenia on äh, ka inimkaubanduse osas Euroopa Liidus esirinnas. kui me vaatame Euroopa Komisjoni aasta kaks tuhat kuusteist raportit, läänelik eluviis on inimestele Kagu-Euroopast ja väljaspool Euroopat äh, väga ahvatlev. paljud inimesed, kes satuvad ohvriks, äh, põgenevad ju tagakiusamise eest, neil ei ole mingeid võimalusi elatist teenida. ja seetõttu peame küsima, kuidas me saame tegeleda ennetusega, kuidas me saame kaotada probleemide põhjused, millest kõige olulisem on kohaliku tasandi riigi ja globaalne ebavõrdsus ning muidugi ka orjapidamine, inimeste orjastamine erinevad äh, sidusrühmad peavad äh, tegema rohkem selleks, et isikuid äh, harida ja välja õpetada. eriti, eriti oluline oli hiljuti Liverpoolis toimunud õpetajate konverents, kus räägiti sellest, mismoodi õpetajad saaksid lapsi orjastamise eest kaitsta ja ma olen kaasa võtnud ka vastava äh, Äh, materjali. tegelikult on see käsiraamat kättesaadav ka internetist, sealt me räägime sellest, seal me räägime sellest, mis on orjanduse põhjused. selle metodoloogiaga püütakse õpetada õpetajaid nendest tundlikest teemadest rääkima. me õpetame juhtumipõhiselt, me anname tunniplaane ja õppekavasid, mille abil õpetaja saab need tegevused klassiruumis läbi viia praeguseks on meil rohkem kui sadu õpetajaid ning tuhandeid lapsi, kellega me oleme töötanud. ja mina ise olen samuti neid töötubasid paljudes koolides läbi viinud. vähemalt üks laps oli alati klassis, kes tuli pärast tundi minu juurde ja palus abi, teda kiusati kas kodus või koolis. kuigi tegelikult peaks mõlemad kohad olema ju turvalised ja äh, see näitab seda, et probleem on laiaulatuslik, kuid äh, tihti varjatud. lastekodudes on see probleem äh, selgemalt näha, vanemad poisid hakkavad kiusama väiksemaid tüdrukuid, kiusatakse ka poisse, kes ei oskagi ohtu karta. ning kui selline asi kestab aastaid, on vaja kõiki neid lapsi põhjalikumalt kaitsta meil on vaja ennetustööd, sest nii teavad lapsed, millised on nende õigused, neil tekib kriitiline mõtlemine. Nende eneseväärikus ja eneseusk kasvavad. üks äh, suuremaid äh, kooliprojekte algas juba aastal kaks tuhat viisteist, kui anti välja juhised selleks, äh, kuidas lastega kaubitsemist koolides ära tunda ja ennetada mis üldse on inimkaubitsemine, mida teha, kui te kahtlustate, et see toimub? millised eh, tegevusjuhised peaksid olema koolidel? paljudes Euroopa riikides neid juhiseid siiski ei ole. ja seda hoolimata sellest, et puudub ka üle-euroopaline standard. väärib ka märkimist, et lastekaitseprogramme eh, juurutatakse just nimelt Kagu-Euroopas. meil on olemas online platvorm, kus saavad tulla kokku Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Bulgaaria, Makedoonia ja teiste riikide eksperdid, kes saavad vahetada parimat tava ja infot laste kohta, kes juba ühest kohast teise liiguvad. samuti aitab online-platvorm kaasa sellele, et arutelud toimuksid teistes foorumites, muuhulgas meedias, sest ajakirjanikel ja dokumentaalfilmide tegijatel on väga oluline roll lastekaitses muidugi peavad aitama kaasa ka õiguskaitseasutused, kes äh, õpetavad välja äh, prokuröre, kohtunikke ja teisi juriste. kuid kahjuks äh, toimub sellistel mm, töötajatel tihti vaid üks konverents aastas ja sellest ei piisa. kõik need algatused, millest ma rääkisin, on mõeldud ennekõike haavatavatele kogukondadele ja kaitsesüsteemidele. teadlased on analüüsinud inimkaubandust ka seoses pakkumise ja nõudlusega, sellega, kus on rohkem, ehm, kus on rohkem ehm, teiste inimeste orjastajaid ja neid, kes seda teenust ostavad. me peame tegema kõike, et võidelda orjastamise ja inimkaubitsemisega, me peame sellega võitlema igast võimalikust nurgast eriti oluline on see siis, kui kurjategijad moodustavad väikeseid grupeeringuid ja kuuluvad kõik äh, samasuguse sotsiaalkultuurilise taustaga äh, gruppidesse kui ka suuremad rühmitused. tegelikult äh, saab sihikule võtta igaüht, kuid ennekõike otsitakse inimesi, kes on liikumas oma, oma riigist teise. samuti tuleks aga rääkida sellest, kes teenust ostab, nii et lõpeks ohvrite süüdistamise kultuur minu raportis tehakse kokkuvõte, et Euroopa Liidul on vaja paremat tasakaalu võitluses ebaseadusliku sisserändega ja meil on vaja mõelda sisserändajate kaitsele pikaajalises perspektiivis. kui keegi tuleb Liibüast, Jordaaniast, Moldovast või Ungarist ja äh, satub äh, ohvriks, siis tuleb tema juhtumit äh, uurida ja teha selleks koostööd ka riigiasutuste ja kohalike vabaühendustega ohvrit tuleb kaitsta ja seda võimalikult kiiresti. aga arvamuste ja hoiakute muutmine võtab loomulikult aega, ka võrgustike moodustamine võtab aega. töövõimaluste andmine. võrdsust, võr-, võrdõiguslikkuse tagamine võtab aega, kõik see võtab aega, aga isegi kui see võtab äh, aega ja võtab raha, on seda tööd siiski vaja teha. on vaja luua ka liidud, meil on näiteks kaheksa punkt seitse liit, mis aitab äh, kaasa jätkusuutlike, jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisele. ja kokkuvõttes äh, soovin ma teile kõigile sellist Euroopat, kus rändepoliitikat ei äh, vaadelda lahus inimõigustest ja kus valitseb selline arengupoliitika, kus põhi, lõuna, ida, lääs ja Kagu-Euroopa on võrdsed, aitäh! Muito obrigado. Um, senhora Mihalko, teríamos agora a oportunidade de. Aitäh teile. Mais próximo das vozes das vítimas uh, e por isso convidaria. Uh, Nüüd eh, kuuleme me ka ohvrite hääli. ja ma kutsun siia vabaühenduse esindaja, kes meiega järgmiseks äh, kõneleb, palun, teil on umbes viis minutit. suur aitäh! suur aitäh, ütleb proua Agase ma töötan ühes vabaühenduses, mis toetab inimkaubanduse ohvreid, ennekõike Nigeeriast äh, tulevaid ohvreid, kuid ka neid, kes on Ida-Euroopa ohvrid. me oleme mõnede naistega rääkinud ja kui me, kui me küsime miks nad üldse tulid üle Vahemere, sest enamik neist on nigeerlased ja kas nad üldse teavad, millised riskid ja millised ohud on seotud sellega, kui sõidetakse väikesel paadil üle Vahemere, siis nad vastavad, et jah, nad teadsid riske, neile selgitati neid, aga nad leidsid, et risk on äh, vaeva väärt. Nad leidsid, et Vahemere ületamine on siiski mõistlik mõte sest valida on, kas valida kiiresti merel, kas surra kiiresti merel või surra aeglaselt äh, äärmisesse vaesusesse nälga. äärmine vaesus, nälg ja võimaluste puudumine ongi see, miks inimesed lahkuvad kodukohast. Nad ei rända niisama ri-, ringi. Nad äh, lähevad äh, mujale kas õppima või põgenevad koduriigis sõja tõttu, aga kui need kaks eeldust ei ole täidetud, siis lähevad nad ära ainult siis, kui nende koduriigis ei ole lihtsalt võimalust elada ja siis lähevad nad mujale. vähemalt eh, nigeerlaste, peaaegu kõigi nigeerlaste kohta, kes üle Vahemere tulevad eh, väga riskantsetes oludes, on see tõsi, nad tulevad sellepärast, et neil ei ole muud võimalust. naised eh, tihti sunnitakse kodust lahkuma enne toimus inimkaubitsemine teisiti, eh, siia smugeldati inimesi lennukite ja rongidega, aga praegu smugeldatakse enamik inimesi Liibüasse ja sealt siis eh, sunnitakse riskantsetes, eh, riskantsetes oludes ületama Vahemerd. naisi sunnitakse lahkuma, et perekonna majanduslik olukord paraneks ja enamik neist satub siis sellisesse olukorda, nagu me teame peaaegu kõik Nigeeria naised ütlevad, et nad on olnud seksuaalvägivalla ohvrid. ma käisin Mineo äh, laagris Sitsiilias äh, aastal tuhat kaks tuhat viisteist ja siis uuesti kaks tuhat kuusteist ja ma intervjueerisin seal naisi, kes ütlesid mulle, et eranditult kõik neist olid olnud seksuaalvägivalla ohvriks. ja lisaks ka ja muu äh, vägivalla ohvriks. paljud neist jäävad rasedaks peaaegu kõik nad on inimsmugeldamise ohvrid ja peaaegu kõik äh, satuvad, äh, satuvad äh, või lõpe, lõpetavad prostituutidena Euroopas. Need, kes saabuvad Itaaliasse ja need, kelle isik tuvastatakse laagris, siis tegelikult arvel on neist ainult väga väike osa, aga mis siis saab ülejäänutest? mis saab nendest noortest naistest, kes paatidega üle mere tulevad? ja see vastus, mille me oleme saanud naistega rääkides, on see, et enamasti nad äh, võetakse sealt varjupaikadest ära. ja kuritarvitajad, kes neile järele tulevad, juba teavad, kus nad on ja kuidas nad sealt äh, välja tuua saab. enamik nendest naistest Äh, on seksuaalvägivalla ohvrid ja teised on majandusmigrandid. kuid Euroopa Liidu riigid kohtlevad neid ühtemoodi. näiteks Itaalias on olemas programmid, mille abil smugeldamise ohvreid aidata ja mille abil tagada, et need inimesed saavad kuritarvitamise nõiaringist pääseda. kuid enamikus liikmesriikides see nii ei ole. ja see tekitab väga suuri probleeme, sest meil ei ole ühtset lähenemisviisi smuugeldamise ja kuritarvitamise ohvrite aitamiseks. seega tuleb küsida, milliseid lahendusi me üldse saame pakkuda inimestele, mida me saame teha? vabaühendused näevad olukorda järgmiselt. me tegeleme tagajärgedega. aga aga põhjustega tegelikult hoopis äh, vähem. mis need põhjused siis on? põhjuseks on ikkagi need äh, olud, millest inimesed põgenevad, nad ei taha seal enam elada, nad otsivad äh, paremaid olusid. Need naised, keda meie toetame, ja ma tahaksin öelda, et Itaalia linnades on nüüd näha mitte ainult naisi, vaid ka noori mehi, sest põgenikke on niivõrd palju enamik nendest seisab lihtsalt äh, poe uste ees ja kerjab. mina olen nendega rääkinud päris palju kordi ja erinevates kohtades, seda on teinud ka minu kolleegid ja mida nad siis meile räägivad? Nad ütlevad, et kui meil oleks võimalik minna koju tagasi ja me saaksime elada samades äh, paremates tingimustes kui need, kust me tulime, siis me läheksime tagasi aga tagasiminek on äh, võimatu, sellepärast et me ei tea, kuhu me tagasi läheksime, millistesse tingimustesse. ka Euroopa Liitu jäämine on nende jaoks tegelikult võimatu valik, sest äh, neil ei ole töövõimalusi, paljudel ei ole isegi dokumente, kuhu neil ikka minna on. ja siis me vaatame neid äh, sotsiaalseid tingimusi. seda, mida teevad Euroopa liikmesriigid, kuidas Euroopa kodanikud võtavad vastu seda suurt põgenikevoogu me näeme neid probleeme, mis tekivad, väga suuri sotsiaalseid konflikte. riigid, kus mitte kunagi ei ole selliseid konflikte olnud, nendes riikides eh, on ka nüüd need konfliktid ning vabaühendused peavad endalt küsima, kuidas siis minna edasi. me istusime minu organisatsioonis maha, et vaadata, millised võimalused meil on. meil on näiteks pilootprojekte eh, lähteriikidega päritoluriikidega, näiteks Nigeeriaga, kust väga paljud ohvrid tulevad. meie, meie eesmärgiks, nagu mäletan juba enda doktoritööst, toona ma äh, uurisin loomekonventsiooni ehk siis seda, kuidas Euroopa Liit peaks ACP AKV riike aitama ja seal räägiti siis erinevatest toetusprogrammidest ja mina leidsin oma uurimistulemuste põhjal, et loomekonventsiooniga tegelikult ei tagata selle eesmärke. ja mitte sellepärast, et see oleks võimatu, et neid eesmärke ei oleks olemas, vaid lihtsalt neid rakendati, konventsiooni sätteid rakendati halvasti ja valesti. seetõttu tuleks vaadata, kuidas Euroopa Liit arengumaid toetab, millised need programmid on küsimus ei ole mitte ainult selles, et me peaksime minema äh, valitsusvahelisele koostööle, muidu ei saagi midagi teha, vaid äh, küsimus on ka selles, kuidas kaasata paremini vabaühendusi. me räägime vabaühendustest, mis on mittetulundusühingud, aga mõnikord juhtub ka nii, et aidata saavad just nimelt äh, tulundusühingud, sest neil on võimalik koguda vajalikud vahendid. Nemad saavad minna arengumaale ja öelda, et me aitame, me teeme siin midagi aga kui nad sinna lähevad ja arenguprogramme läbi viima hakkavad, siis on need kasumlikud programmid ja need tegelikult ei ole sellised, mida vaja on. meie ootame ikkagi lahendust rändekriisile. ja see lahendus saab tulla ainult nii, et me teeme koostööd päritoluriikidega ja tagame, et nad on osaliseks selles protsessis. päritoluriigid peavad selles protsessis osalema. siis on võimalik neid arenguprogramme läbi viia selliselt, et neist on tõesti inimestele ka kasu. ja teine küsimus on liikmesriikide mehhanismide harmoneerimine. me peame välja töötama ühtse lähenemisviisi smugeldamis- ja kaubitsemisohvrite toetamiseks. meil on vaja rohkem toetust teistelt Euroopa Liidu liikmesriikidelt. Need riigid peavad aitama Itaaliat ja Kreekat sest Itaalia ja Kreeka võtavad ju vastu suurima osa eh, pagulastest, kes üle Vahemere tulevad. ning samuti tuleb eh, mõelda ka sellele, et eh, inimkaubitsemist toidab ikkagi nõudlus, mis on Euroopas seksuaalteenuste järele olemas. see on keeruline teema, sellega tegelemine ei ole kerge, aga oma töös oleme me näinud seda, et kuna vajadus või nõudlus prostituutide järgi on Euroopas tõesti ka olemas, siis tulevadki inimesed seda nõudlust rahuldama ja see on probleem, millega tuleks tegeleda, aitäh. Eh, suur aitäh teile sõnavõtu eest. tegemist on äärmiselt karmi ja vägivaldse olukorraga ning Äh, nagu ütleb üks luuletus, et äh, pole mõtet ehitada maja, kui maja ei pea vastu tormile. see on väga tuntud luuletus Portugalis. selline reaalsus on äärmiselt karm, mida me peaksime nüüd arutama ning annan nüüd sõna kolmele sõnavõtjale ja palun rääkige lühidalt, sest meil on aega väga vähe suur aitäh, ütleb järgmine kõneleja. kõigepealt sooviksin väljendada oma lugupidamist teie tegevuse vastu, oleme teie liitlased ning meil on vaja võimalikult palju andmeid selleks, et äh, vähemalt osa sellest, mis toimub, äh, teatavaks teha. Te rääkisite suhtelistes äh, ähm, sõnades, aga meil oleks vaja ka andmeid, kui palju naisi ja lapsi on äh, selle äh, kauplemise ohvrid ning äh, kui palju näiteks on lapsi seotud organite röövimisega. meil on vaja seda, et probleemi teatavamaks teha, sest üks probleem praegusel hetkel on just nimelt see, et meie avalik arvamus muutub aina tundetumaks, peame muutuma humaansemaks ning peale Äh, relatiivsed arvud on meil vaja ka kvantitatiivseid hinnanguid. ning äh, sooviksin sellega öelda ka, et kui räägime kahe tuhande kaheksateistkümnendast äh, aastal üheksast tuhandest hukkunust, uppunust Vahemeres ja kui tuhandetest inimestest, kes on väljapressimise ohvrid, siis kui me saame äh, Eh, rääkida konkreetsetest arvudest, saame asjale anda inimliku dimensiooni. Hispaania, eh, samuti Euroopas on riike, kes võivad eh, anda täpsemaid andmeid selle kohta, mis Euroopas toimub viimase kolmekümne kolme aasta jooksul. mul praegusel hetkel täpsed andmed puuduvad, paar päeva tagasi Katanias öeldi meile, et Liibüast saabujaid on märkimisväärselt vähenenud ja Tuneesiast jällegi palju rohkem, kardame äh, et Liibüas hoitakse neid äh, lapsi ja naisi ja ka mehi, äh, hoitakse neid kinni, nii et äh, kui oskate midagi selle kohta öelda, oleks see samuti väga vajalik, aitäh teile. järgmisena saab sõna härra Lopez Aguilar, suur tänu, ma sooviksin rääkida härra Rosisga libe komisjon huvitav koht, mõnikord me vaidleme väga teravate küsimustele ja mõnikord me lihtsalt kuulame Eh, kuulame eksperte, eh, tunnistajaid, mis on kahtlemata tähelepanuväärsed ja annavad mõttetööd. ning eh, kui asi puudutab inimkauplemist ja inimolendite ekspluateerimist, siis see on just selline teema, mis annab mõtteainet. räägime naiste ekspluateerimisest, seksuaalsest ärakasutamisest meil on äh, kaldus enesekiitusele, mõtleme, sellised asjad toimuvad kusagil mujal. Liibüas, kus naised kasutat-, naisi kasutatakse seksuaalselt ära, aga see toimub siinsamas, äh, ka teisel pool Vahemerd, see toimub igal pool Euroopas. midagi tuleb teha võimalikult kiiresti ning ma tahaksin lihtsalt rääkida kogemustest, mina olin kunagi Hispaanias justiitsminister. ja ma osalesin ministrite nõukogu kohtumisel, kus räägiti äh, prostitutsiooni kriminaliseerimisest terves Euroopas ning üks liikmesriik äh, rääkis mõttest Rootsi, Rootsis, äh, see oli sel ajal ja sel teemal keskis tekkis äh, äge arutelu, äh, räägiti võimalusest, äh, et kriminaalkurjad, kriminaaluurimise alla lähevad, läheks prostituutide kliendid. sest see tekitab probleeme kri, kriminaalõiguses ja kriminaalpoliitikas, aga praegusel hetkel on olukord ainult viimase kümne aasta jooksul halvenenud ning äh, sellest on saanud tohutu äri. on selliseid liikmesriike, kus naistega kauplemine, inimkaubandus, äh, naiste prostitutsioonile sundimine on muutunud esimeseks kuriteoliigiks äh, organiseeritud kuritegevuses. ja Nad on seotud ka teist liiki kuritegevusliikidega. nii et ma tahaks kuulata nüüd teie käest võimalust äh, seda küsimust äh, lahendada Euroopa tasandil. ja seda äh, ei, see ei olnud nii kümme aastat tagasi, see ei olnud nii kaks tuhat neli, aga praegu on olemas õiguslik alus kuri piiriüleste kuritegude uurimiseks, kas te võiksite sel teemal pikemalt rääkida, aitäh. suur aitäh. ja nüüd ma annan nüüd edasi järgmisele kõnelejale sõna, et saaks hiljem aega vastata, suur aitäh teile suur aitäh äh, kolleegile, kes selle tõsise probleemi tõstatas ning suur aitäh, et te räägite ka nõudlusest. mina osalesin inimkaubanduse seaduse väljatöötamises ning soovisin, et sinna lisataks ka ähm, Äh, äh, kar-, nende karistamist, kes inimkaubanduse ohvreid ära kasutavad, aga sellest, see polnud võimalik. mina olen äh, olnud kontaktides äh, vabaühendustega ning olen ka politseiga reide teinud. olen näinud Nigeeriast pärit prostituute, oleme olnud kontaktis äh, Talida organisatsiooniga kohtunud, äh, mis aitab äh, inimkaubanduse ohvreid Reotsis. vabatahtlik organisatsioon ja sellised organisatsioonid vajavad korralikku võrgustikku. Neid on vaja tugevdada, sest neil peab olema jõudu reageerimiseks ning äh, samuti ka heade tavade väljatöötamiseks väga tähtis on, et Euroopa Liidu organisatsioonid oleks tõhi-, tihedas kontaktis, võib-olla teil on juba kontaktid olemas, oleks hea ka teada, kas teil oleks eh, Liibüas ja Nigeerias omapoolsed organisatsioonide esindajaid, me teame, et eh, et tihtipeale inimkaubanduse ohvrid lähevad tagasi, kas nende olukord on siis eh, see normaalsem, suur aitäh härra Juurek järgmisena. suur aitäh. ma sooviksin tänada kõiki äh, külalisi huvitava informatsiooni eest. mul on küsimus äh, proua Irokole. kolmkümmend viis aastat tagasi lahkus äh, tohutul hulgal inimesi Poolast läände. Äh, Poolas valitses sel hetkel komandanditund, sõjaseadus. majandus hakkas kokku varisema, paljud äh, lahkusid, mõned jäid koju. selleks oli väga palju erinevaid põhjuseid kuid äh, väga paljud põhjused olid ka psühholoogilised, seega ma tunneks huvi kriteeriumite äh, vastu. Äh, miks inimesed otsustavad lahkuda, miks Nigeeria, miks on Nigeeriast nii palju saabujaid? selles riigis on ju väga äh, palju loodusrikkusi, nad võiks areneda väga edukalt. teiseks te mainisite seda, et naised on tihti ohvrid ja nad on sunnitud äh, kodumaalt lahkuma, aga kuidas see kõik alguse saab? järgmine küsimus. mil, kuhu Nigeeria immigrandid veel siirduvad ning mis roll on peredel, kes juba asuvad Euroopa Liidus Poolal on mõningad sidemed Nigeeriaga. näiteks üks olulisematest äh, Poola äh, jalgpalluritest on pärit Nigeeriast, üks mu kolleegidest äh, Poola parlamendis on samuti pärit Nigeeriast, nii et meil on teatud sidemed selle riigiga olemas aga millis, mis põhjusel Nigeeriast lahkutakse, järgmisena saab sõna Malin Björk. suur aitäh, suur aitäh ka me teame, me, et see Naisõiguste Komisjon oleme selle, on selle teemaga kaua juba kokku puutunud, me oleme teinud ekspertidega koostööd, vabatahtlike ühendustega koostööd ning äh, äh, me peame sellistele küsimustele äh, paremini keskenduma, kõik need, kes on vastuvõtukeskusi Euroopas külastanud, siis te teate, et need Nigeeria kodanikud tihtipeale istuvad seal kuid oodates ähm, tagasisaatmist. ilmselge on see, et tihtipeale on nad äh, inimkaubanduse ohvrid ning äh, neid äh, hoitakse seal kinni selle asemel, et neile vajalikke teenuseid pakkuda. ilmselge on see, et meie süsteem ei tööta ja sellepärast see praegune riigisisene mehhanism on väga oluline, me peame ohvrid välja äh, selgitama, et äh, need inimesed ei satuks äh, hiljem äh, lihtsalt trellide taha. meil on vaja toetada rohkem vabaühendusi, samuti peame koostööd tegema ÜRO pagulasorganisatsiooniga, peame välja selgitama inimese, inimkaubanduse ohvreid algusest peale, et me juba alguses saaksime äh, neid aidata vajalikul viisil. me peame mõtlema ka pikaajaliste lahenduste peale, peame need paremini välja töötama, peame välja töötama paremad arengustrateegiad. me ei tohiks keskenduda lihtsalt julgeoleku ja kaitse küsimustele. peame ka jätkusuutlikkuse arengusse investeerima ning ma huviga mõtleks selle peale, kuidas äh, äh, me äh, praegust poliitilist kliimat hindame, me ei, ei tohiks peljata, vaid pigem me peaksime mõtlema uute võimaluste peale. praegu on legaalse immigratsiooni võimalusi kohutav vähe, mistõttu selle, mistõttu inimkaubandust tuleb aina rohkem äh, juurde, nad kasutavad praegust olukorda ära. mina olen pärit Rootsist, meil on olemas eh, meetmed, mis on olnud üsnagi tõhusad eh, naiste ja tüdrukute müümise vastu, sest oleme pöördunud klii-, eh, oleme, oleme tegelenud kliendi poolega. meie lähenemisel olnud väga äh, positiivsed tulemused, ma tahaks teada, kui, kuhu viiakse need naised ja tüdrukud, keda on seksuaalselt rünnatud ja ära kasutatud ja kust need naised pärit on, suur aitäh. meil on kahjuks aega väga vähe, seega ma pean paluma, et kõnelejad, kas nad võiks äh, äh, rääkima, rääkida mitte väga pikalt, ütleme mitte rohkem üle kuue minuti, ühesõnaga võt-, rääkige, vastake võimalikult äh, kokkuvõtlikult kaks minutit igaüks äh,. üritagem siis vastupidises äh, järjekorras äh, äh, rääkida ja proua Läkati saab esimesena sõna. ma räägin väga lühidalt ja üritan vastata naised, kust nad lahkuvad, tavaliselt äh, on see mm, äh, tihtipeale see äh, algab Benini piirkonnast, praegu selle, selle piirkonna omavalitsus on rakkerühma löönud, mis tegeleb selle küsimusega ning üritab, üritab tegeleda nende inimestega, kes ei ole äh, otseselt seotud, eh, kes ei ole seotud. Eh, tean, praegusel hetkel eh, on mindud ka Liibüasse oma kodanikke tagasi tooma. ja küsimus on muidugi ka vahendites, sest protsess ei ole nii kiire, kui seda soovitakse Euroopas asuvate perede roll on minimaalne eh, eh, inimeste eh, mõjutamisel. enamus üritavad alguses legaalseid võimalusi kasutada, nad ei soovi, et nende perekonnad sellisesse ohtu satuks. ma tean, et Poolal on sidemed Nigeeriaga ja ma tean, et see on aluseks ka äh, Poola tegevusele kohalike omavalitsustega, äh, nende töö, äh, töös koha peal, et inimkaubandusele lõpp teha. ja nüüd siis see, millised mina olen nigeerlane, ma tean, mis põhjused mis põhjustel äh, ei ole Nigeeria äh, loodusvarad parandanud inimeste olukorda, äh, korruptsioon näiteks, võime seda avalikult tunnistada. ja see on ka osa Euroopa lähenemisest nõuda oma Nigeeria kolleegidelt, et korruptsiooniküsimus lahendatakse ja nüüd äh, vabaühenduste äh, küsimus. meil ei ole piisavalt vahendeid vabaühendustel, et oma tööd edasi teha. Need mm. äh, enamasti viiakse need inimesed Itaaliasse, Saksamaale Šveitsi Hol- ning äh, mujale. sest äh, neis riikides on võimalik naisi osta seksi, äh, seksuaalseks ärakasutamiseks ning oleme näinud ka seda, et äh, kus, kus on seadused erinevad, seal on ka eh, olukord teistsugune, oleme näinud ka eh, palju naisi müüakse Dubaisis, kus neid eh, seksuaalselt ära kasutatakse, ma siin lõpetan. järgmisena saab sõna proua Viktoria Mihalko. ma jätan teistele rohkem kõneaega, sest ma ma võin rääkida siin ainult viimasest küsimusest, mis puudutab haridusküsimusi, mina arvan, et et areng, küsimuste lahendamine, üks, on üks olulisemaid küsimusi, mis on seotud inimkaubanduse peatamisega ja Eh, kaasaegse orjuse eh, lõpetamisega. teisest küljest aga ei tohiks me ainult rääkida sellest, eh, et see on ähm, äh, peaks rääkima sellest, et äh, kuidas reguleerida immigratsiooni, kuidas anda töövõimalus neile, kes soovivad Aafrikast või Aasiast äh, või mujalt äh, tulla Euroopasse tööle, peame aru saama sellest, et immigratsioon on äh, mõnes mõttes loomulik fenomen ning peame leidma võimaluse seadusliku immigratsiooni toetamiseks. suur aitäh! viimane kõneleja väga lühidalt. nüüd rääkides andmetest, siis äh, meil on andmeid selle kohta, võime need andmed teile ka edastada ja mõlema äh, komisjoni esimehele saata, et nad saadaks edasi kõigil, kes sellest on huvitatud, aga loomulikult äh, on osa andmeid juba praegu kättesaadavad eelmine aasta saabus Euroopasse kolmkümmend viis äh, tuhat alaealist ehk siis kakskümmend kolm protsenti neist on olnud äh, seksuaalse ärakasutamise ohvrid. nii et üks arv on juba olemas, äh, mis on äärmiselt oluline. jah, väga palju on muret saabujate pärast Põhja-Aafrikast. Neid saabujaid on märkimisväärselt vähem halb uudis, äh, äh, kaks halba uudist, üks, äh, see tähendab seda, et aina rohkem inimesi on kusagil mujal, kusagil mujal Põhja-Aafrikas ja me peaksime nende pärast pisut rohkem mures olema, kas siis Liibüas või kus iganes nad asuvad ning selle asemel me oleme lihtsalt, äh, mõtleme lihtsalt ainult selle peale, kui palju neid saabujaid on. teine halb uudis on see, et äh, hoolimata sellest, et saabujaid on vähem, on hukkunuid äh, kaks korda rohkem. nii et vähem saabuvaid inimesi ja rohkem inimesi hukkub Vahemeres ning äh, täpsemaid arvadest ei oska öelda, sest äh, kahe tuhandendast aastast peale alates äh, võib öelda, et on hukkunud Vahemerel üle neljakümne tuhande inimese ja neid tuleb aina juurde, nii et see juht ja see juhtub meie ukse taga ning me peaksime selle pärast aina rohkem mures olema ning äh, oleme veendunud selles, et peame äh,, peame tõesti süüdistused esitama neile, kes kasutavad äh, inimkaubanduse ohvreid ära, kas siis prostitutsiooni või äh, näol või siis äh, põllumajanduses orjatööle sundimisega või ka koduabilisena, sest äh, kokkuvõttes on tegemist ju äriga äh, kauplejatele ning ärile lõpu tegemiseks on ainuke võimalus rünnata turgu. ainu-, niikaua kui turg saab eksisteerida, on see äri ka olemas ning turg koosneb kasutajast ning ka sellest, et enamusele nende inimeste jaoks, kui nad soovivad endale tulevikku saada isegi teatud määral ekspluatatsiooni ohvriks äh, sattumine, nad peavad lihtsalt inimkauplejatega koostööd tegema, sest muidu nad ei saa eh, kuidagi endale tööd. Natsi-Euroopas eh, kõik need, kes tahtsid eh, okupeeritud aladelt äh, äh, lahkuda, pidi kasutama inimkaubitsejaid. ning äh, niikaua, kui me seda olukorda ei lahenda äh,, ei suuda me seda eh, probleemi kunagi lahendada ning eh, tahtsin öelda ka seda, et eh, kuigi see kõlab naiivselt või idealistlikult, siis on oluline, et me peame alati meeles, et turvalisuses investeerimine on see, et me kaitseme inimõigusi kõikjal maailmas sellega on eh, ju, eh, seda näeb ju ka ette Euroopa inimõig-, põhiõiguste harta ning see on aga Euroopa Liidu üks eh, alustest, kui peame seda arvesse võtma, kui soovime praegusest olukorrast pääseda, me muidu vastasel korral me muudkui räägime ja räägime sellest asjast, aga midagi ei muutu. suur aitäh Lähme nüüd järgmise paneeli juurde ja nüüd kõnelejad vahetuvad ning nii saavad uued kõnelejad sõna võtta. Mirja Vassiljadu, Madina Jarbušinova ja Ryuko ja Anna Hent. Ora, estando a mesa já eh, instalada, estaríamos em condições. ma näen, et meie külalised on istet võtnud ja saame minna teise paneeldiskussiooni juurde. Eh, siin me kavatseme käsitleda konkra-, konkreetseid meetmeid võitluses inimkaubanduse vastu. ja ma tutvustan nüüd meie külalisi Eh, proua Mirja Vassiljadu on Euroopa Liidu inimkaubanduse vastase võitluse koordinaator. Eh, suur tänu Euroopa Parlamendile ja kahele komisjonile huvi ülesnäitamise eest ja pühendumise eest sellele teemale. tänane üritus käsitleb naiste ja lastega kauplemist rände kontekstis Eh, tegemist on uue tänapäeva orjapidamisega ja ma käsitleksin erinevaid osi sellest eh, teemast. jah, naiste ja lastega kaubitsemine, me teame Eurostatilt ja eduaruandest ja Europolilt, et kaks kolmandikku inimkaubanduse ohvritest on just naised ja tütarlapsed. ja see on midagi, mis peaks meeles kogu aeg püsima. me teame ka, et suur hulk enam naisi ja lapsi, kui mitte kõik on kaubitsemise ohvrid seksuaalse ärakasutamise eesmärgil. rahvusvaheline rändeorganisatsioon ei rääkinud ühest väga tähtsast statistilisest äh, faktist nimelt kuussada protsenti on kasvanud naiste arv, kes tulevad Nigeeriast Itaaliasse Liibüa kaudu inimkaubatsejate ohvrina aastast kaks tuhat neliteist peale, nii et kuussada protsenti on kasvanud nende arv. sooline mõõde on väga selge. mis aga ei ole selge, on rahvusvaheliste organisatsioonide reageering. ja oli hea kuulda täna IOM-ilt, e, seda leiab ka komisjon, et tuleb tegeleda ka naiste kauplemisega, rohkem on lastega ka kaubitsemisega tegeldud, aga nüüd ka siis naistega kaubitsemisega rohkem tuleb tegeleda, öeldi. aga mida me konkreetselt selleks ära teeme? ma olen käinud tervel real konverentsidel, üritustel. meie ju rahastame tervet rida asutusi vabaühendustest rahvusvaheliste organisatsioonideni välja ja äh, viimasel kümnel aastal äh, kui palju nendest konverentsidest, dokumentidest, äh, üritustest arvestavad soolise mõõtmega oma tegevuses. võib-olla OSCE kolleeg räägib sellest lähemalt. ja tähtis on seda kogu aeg meeles pidada ja oluline on ka, et me räägime siin kahest asjast korraga. see on ränk kuriteo vorm ja ränk inimõiguste rikkumine, mis toimub. meil on hea õiguslik ja poliitiline raamistik olemas, ma ei hakka seda üle kordama. meil on suurepärased õigusaktid aastast kaks tuhat üksteist peale. komisjon on avaldanud ka ülevõtmise aruande ja nüüd me teostame seiret ülevõtmise ja rakendamise üle meil on ka uus teatis, mida ma tutvustasin siin kojas jaanuarikuus. ja prioriteet on just käsitleda kõiki selle kuritegevuse inimõiguste rikkumise elemente. kõigepealt jälgida, kuidas raha liigub, et see ahel lammutada, tagada parem juurdepääs õigustele ohvrite puhul ja koordineerida paremini sisemiselt ja väliselt meil on ka konkreetsed meetmed, mis on suunatud soolisele erinevusele ja ma ütlen just konkreetselt, e, sest e, just e, Euroopa Komisjon tahab tegeleda tüdrukute ja poiste ja naiste teemaga eriti. mitte siis lapsed, vaid tüdrukud ja poisid ja kuidas direktiivi soopõhisel viisil rakendada ja lapsed, kes on ohus, nende üleviimine ja tagasisaatmine, kõik need teemad, millega me oleme tegelenud. möödunud nädalal kümme agentuuri kirjutasid alla ühisdeklaratsioonile eh, lubadusega võidelda inimkaubanduse vastu jah, ma olen väga rõõmus selle üle, meil ju tegelevad ametiühingud politseitööga, tööküsimustega, põhiõigustega, sooteemadega eh, ja muude teemadega ja kõik on nüüd kohustunud koos tööd tegema ja rahastamine. komisjon hiljuti käivitas eh, ÜRO-ga ühe algatuse, mis on kaetud miljardi euroga, et võidelda vägivalla vastu, mida naiste suhtes kohaldatakse ja see hõlmab ka inimkaubandust ja ma kordan, et komisjon on ainus sidusrühm praegu üleilmsel areenil, kes tõsiselt eh, ja järjekindlalt tegeleb soolise mõõtmega, naiste ja tütarlastega inimkauplemises, nii et väga hea, et selle vastu nüüd on laiemalt hakatud huvi tundma. jah, kõik eh, ekspluateerimise vormid ja võitlus nende vastu äh, ja möödunud aastal eh, kakssada rohkem raha suunati eh, töösuhetes ärakasutamise vastu kui seksuaalse ärakasutamise vastu. me hakkame võitleme ka elunditega kauplemise, eh, samuti almuste kogumise vastu ja muude ekspluateerimise nähtuste vastu aga nüüd ma tulen meie pealkirja juurde, ränne, kaks kolmandik äh, äh inimkaubanduse ohvreid on Euroopa Liidu kodanikud. jah, ränne on probleemiks äh, kõikjal globaalselt, aga ärgem unustagem, et inimkaubandus Euroopas äh, on selline, et kaks kolmandikku ohvritest on Euroopa Liidu kodanikud. ja jah me ei saa öelda, et siin on nagu ei lähe kokku meie meetmed inimkaubanduses ja rändes. me kasutame kõikvõimalikke mõisteid, millesse me kätkeme igasuguseid asju ja nüüd siin on teil päevakorrast pealkiri uus tänapäeva orjapidamine. jah kaitsetud rändajad, kas on ka kaitstud rändajad ja uus orjapidamine võrreldes vanaga. jäägem ikkagi juriidiliste terminite juurde. nii nagu rahvusvahelised normides need on sõnastatud. ja mul on hea meel, kui ma kuulasin eelkõnelenuid, et asi ei ole selles, et inimesed on kaitsetud ja kui inimesed on kaitsetud, ei tähenda seda, et neid tohib ekspluateerida. kui me räägime kaitsetusest, siis me võtame, peame iseenesestmõistetavaks, et kui ta oli kümneaastane ja Nigeeriast ja tänavalaps, siis äh, on ta kaitsetu ja ei olegi midagi teha, mida mina saan ära siis teha. inimesed on vaesed põgenevad vägivaldade ja konfliktide eest või loodusõnnetuste eest, et siis tuleb keeldada, et neid hakatakse ära kasutama. mul on hea meel selle üle, et IOM ka kasutab nüüd Euroopa Komisjoni kõnepruuki selles. see kaitsetus ei ole algpõhjus, kui ma siin tuginen Nigeeria kolleegi poolt öeldule jah, ta loetles põhjused, miks inimesed tulevad, aga keegi saab kasu sellest ja kasutab ära nende ohvrite teenuseid. see tähendab seda, et tegelikult keegi viie euro eest on vägistanud tütarlapse tänavalt. jah, keegi ekspluateerib ja ostab öö, ohvrite teenuseid ja saab tohutut kasu äh, sellest ärakasutamisest. kolmkümmend miljardit eurot on kasu, mida teenivad ainuüksi inimkaubitsejad. nii et kui me selle kasutamise poolega, ärakasutamise poolega ei tegele, siis me kaugele ei jõua, nii et tuleb lõpp teha karistamatusele. ja nõuda nendelt liikmesriikidelt, kes seda veel ei ole teinud, vähemasti äh, kuulutada kriminaalkorras karistatavaks need, kes teadlikult kasutavad kuriteo ohvrite teenuseid, sest mõned liikmesriigid ei tee seda. nii et ausalt öeldes, kui kuriteo ohvri teenuseid kasutatakse teadlikult, siis igas teises kuriteo valdkonnas järgnevad sanktsioonid. kui te ostate teenused inimeselt tänavalt, siis pooltes liikmesriikides selle eest karistus ei järgne. ja minu küsimus kõigile ja teistele külalistele ka. üheksa tuhat Nigeeria tütarlast ja naist IOM-i hinnangul aastal kaks tuhat kuusteist olid inimkaubanduse ohvrid. arvutage nüüd kokku see ühest aastast teise, see on poolteist miljardit eurot äh, kaubitsejatele sest eh, võtke arvu, kalkulaatorid välja ja kui palju ekspluateerijaid see ette näeb ja kui palju on vastutusele võetud. ma ütlen teile ära, null. Eh, eh, tänan, proua Vassiljadu. järgmine on Mirja Madina Jarbussinova, tema on OSCE eriesindaja ja koordineerib võitlust inimkaubanduse vastu. ja ma palun, et maksimaalselt kaheksa minutit te kasutaksite oma sõnavõtuks. suur tänu, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. mul on au äh, külalisena sõna võtta teie kuulamisel selle väga tähtsa teema üle ja ma tahan kiita libekomisjoni ja ka eh, naiste õiguste komisjoni selle eest, et te olete eh, selle väga tähtsa teema kogu aeg päevakorras hoidnud. nagu kõik eelkõnelejad ütlesid, inimkaubandus endiselt kasvab ja ilmutab ennast erineval viisil. jah, ja kui inimesed reisivad, siis neid röövitakse, kasutatakse ära seksuaalselt või muul viisil eh, olukorras, kus nende elu on ohus rändamisel ja naiste ja tütarlaste seksuaalne eesmärkidel kaubitsemine leiab samuti ulatuslikult aset Nad eh, ei tule mitte ainult Euroopasse, vaid eh, ka teistesse OSCE riikidesse ja eh, need, kellel oli õnne ja nad jõudsid Euroopasse ja ootavad nüüd, et nende dokumentid läbi vaadataks, jäävad ka olukorda, kus nad muutuvad kaitsetuks ja haavatavaks ja võivad sattuda isikute küüsi, kes tahavad neid ära kasutada. Nad muut-, võivad muutuda organiseeritud kuritegelike pandade ohvriks. ja sellised stsenaariumid nõuavad, et üheskoos eh, kodanikuühiskond rahvusvahelised organisatsioonid, kogu ühiskond reageeriks. kaks päeva tagasi arutati seda teemat ÜRO inimõiguste eh, nõukogus, eh, inimõiguste kõrge volinik ja OSCE koos ja tihtipeale eh, Euroopa Liidu koordinaator ju rääkis sellest, see teema on muutunud üha aktuaalsemaks ja aktuaalsemaks. vaatamata kõikidele headele seadustele, vaatamata sellele, et ollakse pühendunud ja võetud kohustusi, et rahvusvaheliselt Äh, ollakse kokku leppinud, ometi inimkaubandus seab ohtu julgeoleku ja kahjustab inimõigusi ning äh, seaduste, kohustuste rakendamine peab tugevnema. ja kui ma käin riikides kohapeal, siis ma alati räägin nendest asjadest. me räägime igasugustest meetmetest, OSCE e, töötab kõigi viiekümne seitsme osalisriigiga tihedalt käsikäes selle nimel, et e, paremini kohustusi täidetaks ja me aitame riikidel parandada ohvrite tuvastamist. see on probleemiks kõikides osalisriikides. rahvusvahelised organisatsioonid, IOM, ILO ja teisedki räägivad miljonitest inimestest, kes on inimkaubitsejate ohvrid, samas statistilised andmed, mida me saame osalisriikidest, on, näitavad väga madalaid arvesid. jah lihtsalt tuvastamine ja vastutusele võtmine on nõrk. ja seetõttu me üritame tõesti kriminaalõiguslikult paremini reageerida ja süvendada koostööd osalisriikide vahel. ja ma tahaks rääkida ka oma viimase kolme aasta külaskäikudest rändekeskustesse, laagritesse Türgis, Itaalias, Kreekas mitmesse keskustesse ja varjupaikadesse teistes OSCE osalisriikides ja selle alusel on meilt raport, mis räägitakse vastuvõtust, tuvastamisest äh, ja kaitsmisest inimkaubanduse ohvrite kontekstis. ja eraldi käsitleme ka naisi ja lapsi meie eesmärk, raporti eesmärk on parandada tuvastamist ja kaitset öö, öö, pagulaste, sisserännanute puhul. ja me tahame ka koolitada sidusrühmi, kes töötavad esiliinil vastuvõtukeskustes ja on selge, et selline eh, mitme ametkondi ühendav lähenemisviis on väga tähtis nii tuvastamisel kui ka inimkaubanduse ohtude vähendamisel. tähtis on tuvastada potentsiaalsed ohvrid sisserännute hulgas, ükskõik siis, kuidas on lood nende varjupaiga staatusega. nüüd, et seda kõike ellu viia, me teame, et on suur oht inimesi kui nad on sisse rännanud, võidakse ära kasutada. ja on vaja tuvastada ja siis ka kaitset pakkuda, sest kui me seda ei tee, siis kuritegevus ainult laieneb. ja tulemused on negatiivsed kõikides aspektides. ja iga kord, kui me loome sellise ametkondadevahelise mehhanismi, siis eh, tänu sellele meil õnnestub eh, tuvastada paremini ohvrit ja ka infot paremini jagada ja garanteerida ka abi. nii et see on jätkusuutlik ja selline kaasav mehhanism vajab reguleerimist protokollide ja suuniste kaudu, seda nii kesksel kui ka kohapealsel tasandil ja on vaja selged rollid ette näha kõikidele osalistele, need, kes haldavad vastuvõtukeskusi, meditsiiniline personal, sotsiaaltöötajad, kõik peavad saama korraliku väljaõppe, ka kohalikud omavalitsused ja prokuratuuride koostöö immigratsiooniasutustega ning samuti vabaühendus, asutustega, kes tegelevad inimkaubanduse küsimustega, peab muutuma normiks. ja me sõnastasime oma järeldused ja soovitused oma raportis ja nüüd juba praktikas äh, oleme asustanud tööd äh, Balkani riikidega, Vahemereäärsete riikidega minu kolleegid praegu on Kreekas, samuti töötamaks nende suunistega ja üritamaks aidata sealseid ametiasutusi. ja tahan rääkida ka OSCE jõupingutustest äh, käsiraamatu kallal. see puudutab just äh, naiste ja tütarlaste ja laste teemat. kümme aastat tagasi see käsiraamat koostati. ja nüüd me oleme seda ajaga kohastanud, silmas pidades just rännet. ja peamised soovitused, mille kallal me nüüd töötame ja loodetavasti Euroopa Liit aitab meil neid soovitusi kõikides liikmesriikides ellu viia. kõigepealt riikidel on kohustus kaitsta inimkaubanduse ohvreid. Euroopa Liidus on direktiiv aastast kaks tuhat üksteist selle kohta, mis nõuab, et liikmesriigid eh, tuvastavad eh, kiiresti ohvrit ja annavad abi inimkaubanduse ohvritele kiiresti ja tagavad neile ka õigusliku esindatuse. Neid tuleb kaitsta ohvristamise vastu, mis võib äh, toimuda ka siis, kui neid küsitletakse ja kui nad äh, kohtus tõendeid tunnistavad. ja vastuvõtukeskuse personali on vaja koolitada, et nad juba tuvastaksid varases staadiumis inimkaubanduse ohvrid. ja liikmesriikide õigusaktid tuleb läbi vaadata tagamaks, et niipea, kui on põhjust arvata, et tegemist on inimkaubanduse ohvriga, tuleb kolmkümmend päeva anda aega, mille keskel väljasaatmist ei kohaldata sellele isikule. ja isik saab kohe õiguse uuendada oma elamisluba automaatselt samuti ja parem informeeritus, parem andmete kogumine on vajalik ning äh, sidusrühmad ja pagulaskeskused kõikjal Euroopas äh, peavad äh, andma informatsiooni ühtsesse andmebaasi, mis kajastaks kõiki samme, mis astutakse äh, sotsiaalabi andes või kriminaaljuurdlusi läbi viies tehtavad sammud. ja tähtis on, et saaks jälgida äh, seda, mis äh, tehakse liikmesriikides Euroopa Liidus ja kindlasti on vaja eraldi kaitsta saatjate alaealisi. hiljuti võeti Itaalias vastu äh, seadus aastal kaks tuhat seitseteist, mis näeb ette kõikehõlmava lähenemisviisi, kuidas rahuldada saatjata alaealiste vajadused ning laste kadumine pärast seda, kui nad on, neil on elupaik antud, on samuti probleem, millega on tulnud tegeleda ja esialgne vastuvõtt on väga tähtis ka selleks, et kujundada laste tulevane suhtlus ametiasutustega vastuvõtvas riigis. lugupeetud saadikud, ma tervitan Euroopa Liidu jõupingutusi, mis on kirjas eh, kaks tuhat seitseteist komisjoni teatises. Eh, jah, soovite tõhustada meetmeid võitluses inimkaubanduse vastu ja tervitan ka öö, seda algatust, mis möödunud nädalal allkirjastati, mm, mis koondab erinevad ametkonnad võitluseks inimkaubanduse vastu ja julgustaks teid kaaluma minu öö, büroo soovitusi, mis on kirjas meie hiljutises raportis ning ootan äh, tihedamat koostööd tulevikus Euroopa Liidu ametkondadega, et tagada äh, sootundlik lähenemisviis võitluses inimkaubanduse vastu. Äh, suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna härra Jari Liukule, Europoli esindajale kaheksa minutit, palun. lugupeetud härra esimees, äh, proua esimees, äh, daamid ja härrad. kõigepealt on mul hea meel, et ma saan siin olla ja sellest väga olulisest teemast rääkida. ma ähm, esindan Europoli, mille ülesandeks on toetada liikmesriike võitluses organiseeritud kuritegevusega ja koordineerida tegevust erinevates liikmesriikides ning seetõttu räägingi mina tõsise organiseeritud kuritegevuse vaatenurgast. me näeme, et Europoli teenuseid nõutakse järjest rohkem aastatel kaks tuhat, aastal kaks tuhat kolmteist tuvastati kolm tuhat kuussada kuritegelikku rühmitust kõigis liikmesriikides kokku, aastal kaks tuhat viisteist oli neid viis tuhat ning aastate Äh, aastatel kaks tuhat seitseteist, kaheksateist on äh, piiriülest organiseeritud kuritegevust Euroopa Liidus veelgi rohkem kui varem. peamised valdkonnad, kus äh, organiseeritud kuritegevust esineb, on inimesmugeldamine, narkokaubandus ja relvakaubandus. aga see, mida meie praegu näeme, on see, et organiseeritud kuritegelikud grupid muutuvad osavamaks. see tähendab seda, et nad tegutsevad paralleelselt mitmes valdkonnas on selge, et äh, inimkaubitsemine on osa organiseeritud kuritegevusest. Need rühmitused, mis tegelevad äh, selle kuritegevuse liigiga, tegelevad ka muu kuritegevusega. inimkaubitsemine ja narkokaubandus käivad tihti kokku. inimkaubitsemisega võitlemine on ka prioriteetne valdkond mille kohta Euroopa Liidul on strateegia aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kakskümmend üks ning Europol toetab liikmesriikide jõupingutusi just rakendusvallas. Europolil on ka üks eraldi ülesanne, milleks on toetada Euroopa Liidu liikmesriike võitluses äh, inimkaubandusega. me jagame informatsiooni inimkaubitsemise kohta ning Europol annab ka operatiivset abi liikmesriikidele, mis viivad läbi oma uurimist. me toetame ka Euroopa poliitilise tsükli tegevuste rakendamist, nagu ma juba rääkisin. Europoli eesmärk on loomulikult tagada, et inimkaubitsemine kõigis vormides lõpeks, peame silmas siis seksuaalset, tööalast või mis tahes ärakasutamist ning Europol pöörab tähelepanu ka sellele, et konfiskeeritakse kuritegelikul teel saadud tulu. on selge, et, et praegu võetakse sellist vara ära liiga vähe, äh, organiseeritud kuritegevusega teenitud tulu. Europol ja liikmesriigid on hinnanud, et ära võetakse võib-olla ainult kaks protsenti kuritegelikkusest tulust. praegu konfiskeeritakse seega väga väike osa ja see tähendab seda, et organiseeritud kuritegevusel on raha küllalt. ning see puudutab kahjuks ka neid, kes kauplevad inimestega. on ütlematagi selge, et Europol keskendub ennekõike DHB-le, sest see on kõige riskantsem nii kõigi haavatavate rühmade jaoks, kelle hulgas on ka lapsed. aastal kaks tuhat seitseteist sai Europol kokku neli tuhat kuussada kolmkümmend neli operatiivteadet selle kohta, et kau-, kaubitsetakse inimestega. ja kokkuvõttes siis avati tuhat kuuskümmend kolm uut menetlust nendes küsimustes koostöös liikmesriikidega. ohvreid oli viis tuhat kuussada kakskümmend üheksa ja kahtlusaluseid kaheksa tuhat nelisada nelikümmend viis. Need on tuvastatud ohvrid ja tuvastatud kahtlusalused Europol toetas liikmesriike kokku viiekümne kahe väga prioriteetse juhtumi puhul. Need on sellised äh, kuriteod, mille panevad toime eriti organiseeritud rühmitused. me aitame liikmesriike nende uurimistöös ka sellega, et me anname neile kohapealset abi. see tähendab seda, et me töötame koostöös liikmesriigi asutustega ja ka oma peakorteriga me anname tehnilist ja rahalist abi kõikides sellistes äh, uurimustes, kus me osaleme. Europol annab liikmesriigile ka strateegilisi hinnanguid ning aitab hinnata teadlikkust. siin mõõdetakse Euroopa Liitu tervikuna, aga liikmesriigid ise peavad äh, inimkaubanduse ennetamisel muidugi välja töötama oma plaanid aastal kaks tuhat seitseteist oli kuuskümmend üks protsenti ohvritest äh, eurooplased. see on siis arv, mis tuvastati Europoli uurimustes äh, koostöös liikmesriikidega ja ennekõike olid need eurooplased pärit äh, Kesk-Euroopast ja Lõuna-Euroopast. neliteist protsenti kakskümmend viis protsenti, vabandust, olid peamiselt nigeerlased ja süürlased neliteist protsenti olid süürlased ja nigeerlased ning kahekümne viie protsendi rahvus ei ole teada. aastal kaks tuhat seitseteist oli kaheksakümmend seitse protsenti tuvastatud ohvritest täiskasvanud inimesed, neli protsenti alaealised ning kokku üheksa protsendi isikute vanus ei ole teada. Europol keskendub muidugi organiseeritud kuritegevusele, sellega võitlemisele ja meie eesmärk on ka see, et liikmesriigid aitaksid äh, tuvastada äh, kübersmugeldamist. kokku seitsekümmend viis protsenti tuvastatud ohvritest olid naised ja kõige tavalisem smuugeldamise vorm oli seksuaalne ärakasutamine. inimkaubitsemise uuring viidi siis läbi aastal kaks tuhat seitseteist ning toona alustatud uurimused viidi lõpuni aastaks kaks tuhat kaheksateist ja äh, selle uurimise viisid läbi Hispaania, Ühendkuningriik, Nigeeria koostöös Europoliga Nigeeria võttis vastutusele ka kaheksakümmend seitse äh, kurjategijat ning kolmkümmend üheksa ohvrit toimetati turvapaika. kokkuvõte. operatiivmeetmete kokkuvõte on järgmine. inimkaubitsemine on päris kindlasti osa organiseeritud kuritegevusest. ohvrid on ennekõike naised Euroopa Liidu liikmesriikidest ennekõike toimub kuritarvitamine seksuaalse kuritarvitamise vormis, kuid mõnikord sunnitakse inimesi äh, ka orjatööle. inimkaubitsemine on seotud ka kolmandate riikide, ennekõike Nigeeria ja Süüriaga. sisserändajad smuugeldatakse siia kolmandatest riikidest ja siis on nad loomulikult ka äh, potentsiaalsed inimkaubanduse ohvrid, eriti puudutab see alaealisi liikmesriigid peaksid Europoli andmebaase rohkem kasutama, et infot vahetada ja seda ka salvestada. selleks, et Europol suudaks endiselt olukordi hinnata, olla nendest teadlik ning ka toetada ähm, vastavaid uurimismenetlusi, tuleb Europolile seda, seda uut infot anda aga see tähendab seda, et meil oleks vaja ka rohkem ressursse, et me suudaksime vajalikke uurimistegevusi toetada tihti on sellised äh, uurimised liikmesriigile väga kurnavad ja ka ajakulukad. peale selle peab Europolil olema võimalik vahetada operatiivset teavet ka kolmandate riikidega, sellepärast et organiseeritud kuritegevus äh, mõjutab inimesi ka nendes riikides. suur tänu! aitäh, härra Juku! nüüd saab sõna Anna Hetful oma vabandust, pange palun pähe kõrvaklapid, Anna He-, Hedi saab sõna. suur aitäh, aitäh, et olete mind täna siia kutsunud ja et mul on võimalik teiega täna rääkida sellest, mida mina tean inimkaubitsemisest. ma olen Euroopa Parlamendis juba kolmandat mandaati, ma olen Kodanikuvabaduste Komisjoni asendusliige ning Naisõiguste Komisjoni täisliige võitlus inimkaubanduse vastu on minu poliitilises töös olnud üks tähtsamaid punkte üldse ning ma olen koostanud ka raporti inimkaubitsemise kohta, mis tegelikult oli väga oluline, sellepärast et aitas Euroopa Liidul paika sättida fookuse. nüüd saadakse paremini aru, millised on liikmesriikide vastutusalad inimkaubitsemine on kahjuks järjest süvenev fenomen, kuigi me selle vastu võitleme ja see on väga kiiresti kasvav, isegi kõige kiiremini kasvav fenomen kuritegelikus maailmas. inimkaubandus mõjutab ennekõike naisi ja lapsi ja seda ka rände kontekstis. selleks, et inimkaubandusega võidelda, peavad kõik liikmesriigid direktiivi õigesti rakendama ja võtma ka praktikas vastu jätkumeetmeid. mul on hea meel selle üle, et äh, direktiivi artiklis üks öeldakse selgelt, liikmesriikidel peab olema soopõhine dimensioon kõigis inimkaubanduse vastastes meetmetes see on oluline sellepärast, et kui direktiiv vastu võeti, siis me ju teadsime, et naised ja mehed langevad erinevat tüüpi inimkaubitsemise ohvriks, kuid me teadsime ka seda, et naised ja lapsed moodustavad lõviosa ohvritest. seitsekümmend kuus protsenti neist on naised ja umbes viisteist protsenti lapsed. Need on Euroopa Liidu andmed. direktiivis räägitakse ka erilistest kaitsemeetmetest, mis tuleb vastu võtta laste kaitseks, kes on inimkaubitsemise ohvriks langenud ning neil lastel peavad olema eriõigused veel üks väga oluline aspekt direktiivis on see, et tuleb võidelda nõudlusega, sest ilma nõudluseta ei oleks ka kuritarvitamist. üks võimalus seda teiste sõnadega öelda on, on vaadake, kus on raha. inimkaubitsemine ei toimu juhuslikult, see toimub ikkagi sellepärast, et on olemas turg, on ole-, on olemas nõudlus. sellel turul kaubeldakse kaubaga, mida, milleks on pahaaimamatud süütud inimesed väga oluline on seega kriminaliseerida ka nende isikute tegevus, kes eh, ohvreid ära kasutavad ja kes teenivad kasumit ning see on küsimus, mida ma päris kindlasti korduvalt veel tõstatan, ma ei soostu sellest mitte kunagi loobuma. me peame heitma valgust kõikidele valgust kartvatele nurgakestele, nii bordellidele kui ka põllumajandussektorile, igale poole, kus inimesi kuritarvitatakse. kuid praegu ei taheta kriminaliseerida nende inimeste tegevust, kes kasutavad inimkaubitsemise ohvrite teenust selle mittekriminaliseerimine on aga täiesti vastuvõetamatu ja näitab seda, et Euroopa Liidu juhtpoliitikud arvavad, et teise inimese allutamine endale raha eest on täiesti vastuvõetav. see on äh, kole ja viib selleni, et paljud inimesed avalikkuses ka ei arva, et tegu oleks üldse probleemiga. Euroopa Liit peab astuma väga jõulisi samme, sest tegemist on tähtsa teemaga. peale selle tuleb äh, teha rohkem selleks, et inimkaubitsemisega võidelda ja seda eriti rände kontekstis üks oluline vahe, mida me peaksime tegema, kuid mida kahjuks ei tehta, tihti ei tehta, on, on inimsmuugeldamise ja inimkaubitsemise vahe. isegi paljud äh, inimesed, kes teevad otsuseid, isegi paljud Euroopa Liidu ametnikud teevad siinkohal vea. mõnikord ma arvan, et nad tahavadki seda teha smuugeldamine on suunatud sellele, et isik viiakse üle piiri ilma tema nõusolekuta, kuid inimkaubitsemine tähendab seda, et inimene viiakse ühest kohast teise eesmärgiga teda kuritarvitada selles sihtkohas ja see kuritarvitamine sarnaneb äh, orjusega inimene allutatakse vägivalla abil, tihti inimesed röövitakse või viiakse oma riigist välja pettuse abil, neile valetatakse, et neid ootab ees parem elu või kuritarvitatakse oma võimu või ohvri äh, abitut seisundit tihti on nii, et smuugeldamine läheb kuritarvitamiseks, vabandust, kaubitsemiseks üle, aga kui me tahame nende fenomenidega tõsiselt võidelda, siis tuleb aru saada, et need on siiski kaks erinevat meedet. mis on siis äh, tõhusad meetmed inimkaubitsemisega võitlemiseks? kõigepealt äh, tuleb muuta ja parandada Euroopa asüülisüsteemi, nii et äh, see tagaks naiste ja laste õigused. Euroopa Liidu asüülisüsteem ning asüülisüsteem kõikjal maailmas on mõeldud meestele see on meeste vajadusi arvestav ning äh, siin peavad äh, arvamused, peavad äh, asjad muutuma. meil on vaja ka seaduslikke rändeteid, sest muidu on ikkagi nii, et naised ja lapsed, kes vajavad kaitset, pöörduvad smuugeldajate juurde ja leiavad ennast varsti veelgi halvemas olukorras. üks väga oluline aspekt on ka see, et tuleb tagada perede taasühinemise õigus. tihti on nii, et mehed lähevad ees ja loodavad seejärel, et naised ja lapsed tulevad järele ma tean, et liikmesriigid seda mõtet eriti ei poolda, kuid minu meelest on perede taasühinemine oluline ja ma tahaksin selle selgelt välja öelda. mitte ainult naised ja lapsed, kes äh, tahavad asüüli, ei ole inimkaubitsejatele kerge saak vaid äh, tegelikult tuleb siin mõelda kõigile sisserändajatele, mis tahes on sisserändaja staatus, äh, tuleb ära hoida see, et temast saaks ohver ja kui toimub inimkaubitsemine, tuleb ohvreid kaitsta ning kurjategijad võtta vastutusele. alates aastast kaks tuhat kuusteist ei ole Euroopa Liidul aga olemas vastavat strateegiat ja see on väga tõsine asi. ma panen südamele härra volinik Avramopoulusele ning kogu Euroopa Komisjonile, et see strateegia tuleb välja töötada ja meile esitada, sest tegemist on väga tõsise asjaga, me ei saa lihtsalt käed rüppes istuda, aitäh! suur aitäh! aitäh, et rääkisite nii lühidalt. ma annan nüüd sõna liikmetele, kes sõna soovivad. Barbara, palun. suur aitäh. vabandust, et ma hiljaks jäin eh, kuulamisele. eelkõige selles osas, mis puudutas eh, Nigeeria äh, ohvrite olukorda Itaalias. ma hea meelega oleks midagi äh, rääkinud hea meelega ka uuest valitsusest äh, ja nende tegevusest äh, pagulaste vastu ning tahtsin rääkida siinjuures nüüd mida, mida Vassiljadu sõnavõtust äh, edusammude kohta Euroopa Komisjoni poolt. ma olen täiesti nõus suure osas sellega, mida te ütlesite, kuid siin on üks oluline punkt, mille osas ma tahaksin esitada küsimuse. kuidas on võimalik see sõnavõtt äh, Äh, positiivsete arengute kohta inimkaubanduse vastatus võitluses, kuidas see käib, kõlab kokku äh, Euroopa Liidu asüülipoliitika praeguste suundadega, me teame ju sellest, et nõukogus äh, ei ole suudetud kokkuleppele jõuda ning äh, finantseeritakse lihtsalt Liibüat ja teisi riike äh, kes, mis ei ole turvalised vähemalt inimõiguste koha pealt. eriti puudutab see, puudutab see Liibüat, me teame, et seal on lausa orjus, orjandus, orjakaubandus tekkinud, orjastatakse pagulasi ning ma olen nõus sellega, mida ütles härra Heid äh, Äh, selle kohta, et äh, milline erinevus on äh, inimkaubandusel ja ja ja muudel teistel sellistel sarnastel küsimustel. teame, et töötajate kaitseks mõeldi kunagi välja ametiühingud äh, aga äh, pagulasi kaitsevad tavaliselt vabaühendused ning äh, meie näeme, kuidas Euroopa Liidus aina rohkem kiusatakse taga vabaühendusi, võib-olla sellest juba rääkisite, aga ma tahaksin teada äh, teie konkreetset arvamust, aitäh. E suur aitäh kaksteist kolmkümmend lõpeb tõlge, nii et äh, meil on vaja kiiresti tegutseda. Nad esitasid küsimuse komisjonile, seega ma annan sõna äh, proua Siljakule ja teised võib-olla kaks sõna juurde. question Very no,, very quickly uh,. No, it's not a question I.... see ei ole küsimus, ma lihtsalt tahtsin, eh, lihtsalt eh, viimasele küsimusele, mis esitati, tahtsin lisa esitada. suur aitäh, suur aitäh ka parlamendile, sest ausalt öeldes eh, ilma Euroopa Parlamendiga poleks me see suutnud edasi tegutseda äh, inimkaubanduse vastases võitluses ja keskendudes just soolisele aspektile. minnes nüüd äh, küsimuse juurde, siis äh, mina ütlesin algusest peale, et inimkaubanduse ohvrite seas on ka Euroopa Liidu ähm, kodanikke, ma ei ürita äh, küsimusest mööda hiilida, vaid tahan lihtsalt öelda, et põhipõhjus, miks inimkaubandus eksisteerib, on see, et äh, äh, sellega seotud astronoomilised kasumid ja seda ka sellepärast, et inimesed kasutavad ohvrite teenuseid ja minu küsimus oleks siis, kõik need inimesed, kõik need naised ja tüdrukud mõnikord, äh, kes on kümnesed või isegi nooremad, kui ei oleks äh, turgu, kui poleks kasumit, siis ma mõtleks, siis ma ütleks, et äh, tõelised äh, uh, kõik liikmesriigid peavad kurjategijate väljaselgitamisega tegeleda sellistes äh, kuriteovaldkondades ja mu küsimus on ka see, kui paljud inimesed äh, pärast äh, äh Mm, õnneks on see küsimus nüüd soolise aspekti dimensiooniga kokku viidud, aga miks me ei küsi seda, et mis on juhtunud kõigi nendega, kes on eh, ekspluateerinud naisi ja tüdrukuid? lihtne on keskenduda lastele, sest eh, see on mugavam, aga enamus ja kuulsime seda ka Europolist eh, ja ma usaldan sajaprotsendiliselt seda, mida ta ütleb, et ohvrid on peaaegu sajaprotsendiliselt naised ja kui ähm, inimest sunnitakse, siis sunnitakse, sõltumata sellest, kui vana ta on. kui näete, et äh, äh, laps või naine kell üksteist äh, õhtul istub Roomas, kes on poolalasti, siis on kaks võimalust, võid küsida ja ma tean, et teie küsiks, kuidas ma võiks sinu jaoks midagi teha, kas sa oled näljas või võid küsida, kui palju, kas viiest eurost piisab nii et ähm, mida selle viie euroga peale hakata, kus see asub äh, ja mida teha inimesega, kes neid küsimusi esitab. mis puudutab vabaühendusi, siis ma olen väga uhke selle üle, et äh, ja paljud vabaühendused on Itaaliast pärit, me kohtume ähm, kaks korda aastas äh, ning viiskümmend kaks protsenti fondidest äh, on äh, suunatud vabaühendustele ning teeme kõik, mis suudame, et neid aidata ning vähemalt iga kahe nädala tagant saadame informatsiooni ja ajakohastame infot oma tegevuse kohta ning äh, äh oleme saanud ka me ühesõnaga ei äh, tegele sellega, mis tuleb liikmesriikidest, vaid üritame kas kaasajastada vabaühenduste panuseid ning suure huviga ootame vabaühenduste poolset kontakti võtmist, et nad saaks olukorda parandada ning kas keegi veel soovib midagi lisada? just äh, lühike äh, lisa küsi-, kommentaare vabaühenduste kohta. Nende olukord ei ole eriti hea. Nad ise räägivad sellest, et nende olukord on keeruline ning vabaühendused tegelevad sellega ning ning äh, kutsume üles äh, ka äh, niimoodi rohkem ja tõhusamalt võitlema inimkaubanduse vastu kella pool üks tõlgi lõpeb ja jätkame viimasteks äh, mõttevahetusteks kasutama inglise keelt, nii et ma paluks äh, kiiret kommentaari. Thank you, Chair. Uh, from Europol's point of view, uh, we would like to underline that both uh, uh, focusing on supply of illegal services and commodities and uh,